Uh, first of all, uh, let me aitäh! kõigepealt selgitan. ma juhatan koosolekut vastavalt kodukorra reeglile kakssada kolmteist. ma olen endine EKOM komisjoni aseesimees ning ma juhatan koosolekut ainult senikaua, kuni valitakse uus komisjoni esimees. meie komisjoni koosoleku eesmärk on äh, valida äh, komisjoni esimees ja neli aseesimees et vastavalt kodukorra reeglile kakssada kolmteist kodukorrast, nagu varem juba sekretariaadile eh, teada antud, siis eh, asendusliikmetel eh, palutakse võtta nende saadikute koht, keda nad asendavad ning nimed loeti, saadeti meile juba ette, nüüd ma loen ette, kes asendab keda. mis Meider is replacing Miss Hubner For SND we have no announcement of replacement, for uh, sotsiaaldemokraatidest ei asenda keegi kedagi, uuendavast Euroopast härra Havatšek äh, asendab härra Šastelli, vabandust, kui ma äh, hääldan nimesid valesid, valesti, ID fraktsioonist härra Donato asendab härra Saanet, ECR fraktsioonist Ste-, Jessica Stegrut asendab Juhan van Overvelti, härra Verbart äh, asendab härra Verbulkot, härra Ruus asendab härra Vitkot kuue fraktsioonist, proua Obreer asendab Martin Švedvani, proua Puumere asendab härra Longworthi, härra Tabni asendab härra Habitit ja härra Patten asendab härra Tissi. kas on mõni asendaja öö, veel täisliikmele? ei, siis läheme koosolekuga edasi. kvoorum hääletuse jaoks on saavutatud, kvoorum on viisteist saadikut ehk siis veerand komisjoni liikmete üldarvust. nüüd palun esitada esimehe kandidaadid. vastavalt kodukorra reeglitele saab kandidaate esitada fraktsioonid või vähemalt viis äh, äh, majanduskomisjoni liiget. kas on ke kellelgi esitada kandidaat, palun? sorry. In the name of the SND group. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sooviksin ma esitada kandidaadiks härra Roberto Gualtieri majanduskomisjoni esimehe kohale. aitäh, härra Belka. rohkem kandidaate ei tundu olevat esitatud. kas kandidaat on nõus kandidatuuriga? jah. aitäh, härra Gualtieri kandidaat on EKOM komisjoni täisliige, samuti on ta täielikult esitanud finantshuvide deklaratsiooni vastavalt käitumiskoodeksile. me võime valida esimehe üldise heakskiiduga, kui kaksteist või rohkem saadikut sellele soovib, kui just kaksteist või rohkem saadikut ei soovi salajast hääletust. kui seda ei ole, siis üldise heakskiiduga määrame härra Gualtieri komisjoni esimeheks. Now let me congratulate Mr Gualtieri and my job. õnnitlen härra Gualtierit ning minu töö on tehtud. Dear colleagues. kolleegid, suur tänu teie usalduse eest, mul on suur au, et minu jaoks on suur au, et mind määrati tagasi selle komisjoni esimeheks ning ma luban täielikku koostööd teie kõigiga, et meie kohustusi võimalikult hästi saaks täita. järgmisena valime esimehe, esimese aseesimehe. tuletaksin li-, liikmetele meel-, meelde kodukorrareeglit kakssada kolmteist lõige üks, mille kohaselt peab äh, iga komisjoni juhatus peegeldama parlamendi mitmekesisust, ei saa olla ainult mees- või ainult naissoost juhatus ning samuti ei saa liikmed olla ühest samast liikmesriigist. ma ei pea asendusliikmeid ette lugema, sest seda on juba tehtud. seega, kas on kandidaate esimesele äh, aseesimehe kohale, härra Weber? aitäh, härra esimees, Rahvapartei fraktsiooni nimel kõigepealt palju õnne teile taas äh, tagasivalimise puhul, äh, puhul te olete üks väheseid, kes oma ametikohaga säilitas ning loodetavasti meie hea koostöö jätkub nii, nagu see oli ka viie, viimasel aastal. rahvapartei nimel esitame äh, kas-, kandidaadiks Luudek Niiger-, Niedermayeri, kes seda koosolekut juba ennem juhtis. kas kandidaat on nõus kandidatuuriga? jah. kandidaat on EKOM komisjoni täisliige ning ta on täitnud ka finantshuvide deklaratsiooni ning äh, käitumiskoodeksi äh, deklaratsiooni, kui ei soovita salajast hääletust, siis äh, nimetame ta ametisse üldise heakskiiduga. Now we will proceed uh, with the sec position of second. nüüd äh, hakkame valima teist aseesimeest. kas on kandidaate? palun. minu nimi on Gunnar Pekk, ma olen esialgne ID fraktsiooni koordinaator ning ma teeksin ettepaneku valida minu kolleeg härra Rinaldi teiseks aseesimeheks. aitäh, näen ka teist äh, kandidaadi soovi. jah, aitäh, uueneva Euroopa fraktsiooni nimel teeksin ma ettepaneku öö, äh, valida Stefani Jonkota, minu kolleeg, teiseks aseesimeheks. kaks. kas kaks kandidaati on oma kandideerimisega nõus, härra Rinaldi? jah, ma olen nõus. sellisel juhul on meil kaks kandidaati. kõigepealt tuleb ära märkida, et mõlemad on EKOn komisjoni täisliikmed üks hetk. ja mõlemad on täitnud finantshuvide deklaratsiooni ning käitumiskoodeksi deklaratsiooni. me peame nüüd jätkama salajase hääletusega, elektroonilise hääletusega, et äh, hääletada nende kahe kandidaadi üle. kas kõigil saadikutel on oma hääletuskaardid olemas? palun pange nad oma äh, masinatesse. Sven, palun vabandust, härra esimees, härra Philip Lamberts, kes on täissaadik, täisliige, teda asendab härra Karim, kes on asendusliige. So um, So now uh, we will proceed the following way uh.... Läheme edasi järgmiselt. roheline nupp tähistab härra Rinaldit roheline nupp härra Rinaldi ja punane nupp proua Jonkurten. erapooletud on valge nupp. kordan üle. roheline nupp. härra Rinaldi punane nupp tähistab proua Jonkurtenni. kõigepealt, ma arvan, äh, testime süsteemi nagu ikka ennem hääletust. teeme kõigepealt testhääletusi, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. üks hetk, palun. Mäntsa, palun tule siia Sorry, we need to do a substitution. Avram. Okay, so Mrs. Avram is going to proua Avram asendab esimeest. hääletus nüüd algab. roheline nupp tähistab härra Rinaldit, punane nupp proua Jonkurtenni. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. proua Jonkurten on valitud neljakümne ühe häälega seitsmeteistkümne vastu, palju õnne! Now we proceed uh, nüüd The... nüüd jätkame kolmanda aseesimehe valimisega. kas kellelgi on esitada kandidaate? palun. aitäh, härra esimees. palju õnne tagasivalimise puhul. mina olen Robert Siile ECR fraktsioonist, ennem olin ma asendusliige, nüüd täisliige siin komisjonis ning ECR fraktsiooni nimel esitaksin ma härra Eppingi äh, kolmanda aseesimehe kohale. aitäh, kas kandidaat on kandideerimisega nõus? jah, äh, ma olen nõus, härra esimees. jah, märgin ära, et kandidaat on EKOM komisjoni täisliige. samuti on ta täielikult täitnud äh, finantshuvide deklaratsiooni ning käitumis koodeksi deklaratsiooni, kui ei soovita salajast hääletust, siis jätkame üldise heakskiidu menetlusega. Congratulations um,. You can join. palju õnne. Te võite tulla siia poodiumile Mr Pedicini. härra Pedicini. presidente, solo una parola perché io. aitäh, härra esimees, teen lühidalt. eelmises Euroopa Parlamendis äh, ma juba tegin läbi selle äh, protsessi, kus äh, pidi tegelikult kinni peetama härrasmeeste kokkuleppest, aga nii nagu eelminegi kord, on kasutatud ebademokraatlikke meetodeid. minu arvates ei too see kaasa sellist tasakaalustatud õhkkonda, mida meil siin komisjonis, meie parlamendis vaja on. Need, kes teatud moel hääletasid, on nüüd kaasa jooksnud selle demokraatiavastase menetlusega seeläbi, et nad ei hääletanud kolleegi poolt, kellel on märkimisväärne kogemus majandusasjades seega teie vastutate selle eest, et meie komisjonis järgmisel viiel aastal ei valitse rahulik atmosfäär. aitäh, härra Petitšiini. liigume edasi. valime neljandat aseesimeest. kas kellelgi on esitada kandidaat? palun. tere kõigile, minu nimi on Mano Tri, ma olen kuue fraktsiooni koordinaator ning mul on hea meel esitada kandidaadiks mu kolleeg Jose Guzmao Portugalist, eh, kandidaadiks neljanda aseesimehe kohale siis. aitäh, kas kandidaat on kandideerimisega nõus? jah, härra esimees, olen. kandidaat on EKOn komisjoni täisliige ja ta on täitnud finantshuvide deklaratsiooni ning käitumiskoodeksi deklaratsiooni. seega äh, läheme edasi üldise heakskiidumenetlusega. jah, palun. meie ei ole heakskiidumenetlusega nõus, eriti kuna meie kolleeg härra Petticini äh, äh, ja ID fraktsioon hoiti eemale komisjoni juhatusest, me ei ole nõus öö, üldise heakskiidu menetlusega. mina olen Brexiti parteist, minu nimi on härra Pew. kas on piisavalt suur hulk saadikuid, kes soovivad salajast hääletust? Thank you, the threshold is not reached. aitäh, lävendit ei saavutatud, seega saame edasi minna üldise heakskiidu menetlusega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 want, you can read out that there is a welcome package. Yes, I would like uh, to inform. tahaksin saadikutele teada anda, et saadikute tervituspakid on teie kirjakastidesse pandud äh, nii täis- kui asendusliikmetele. Need, äh, seal on öö, äh, see sisu on kirjas internetis ka kõikides ametlikes keeltes, seal on saadikutele suur hulk infot, kaasa arvatud selle kohta, kuidas parlamendis otsuseid vastu võetakse ning eelkõige ka selle kohta, kuidas sea-, õigustikku vastu võetakse. samuti on seal EKONit kirjeldav brošüür, mille koostas sekretäriaat, see puudutab siis erinevaid teenuseid, mis toetavad saadikuid nende parlamentaarses töös, samuti võtke saadikud teadmiseks, et me oleme võtnud otsused vastu, võtnud vastavalt eh, kodukorra reeglitele, valinud eh, austades reegleid esimehe ning aseesimehed, seega ma palun kõiki saadikuid koostöö vaimus panustada meie töösse, austades Euroopa väärtuseid ning andes endast parima, et me oma väga olulise ja delikaatse töö tehtud saaks. nagu te teate, meil on suured kohustused nii äh, poliitiliselt kui äh, äh maja äh,, õigusloomeliselt, me äh, tegeleme ju euroala ja keskpanga kontrolliga, seega soovin teile kõike paremat ning ma kordan veel üle, et ma olen valmis täielikult koostööd tegema kõikide meie komisjoni liikmetega. aitäh ning ma arvan, et nüüd me võime koosoleku lõpetada Teil on ka järgmiste koosolekute esialgsed ajad olemas, sekretäriaat kontrollib selle veel üle, seega oodake paar tundi, siis jõuab teieni ka lõplik info meie järgmise koosoleku kohta ning selle päevakorra kohta. aitäh, koosolek on lõppenud.